darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Palun võtke istet. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten esimeeste konverents, mis on täna avatud kõikidele parlamendisaadikutele, on avatud. tervitan siin äh, härra Franz Timmermansi, kes on äh, komisjoni asepresidendi kandidaat. nagu te teate, vastavalt artiklile sada kaheksateist saab parlament raport ja ka lisale kuusteist kaasa rääkida komisjoni kolleegiumi osas ja volinikukandidaadid ja presidendikandidaadid peavad tulema parlamendi ette selleks, et parlament saaks nende võimeid, kogemusi, isiklikku sõltumatust hinnata samamoodi ka seda, kas äh, kandidaat tunneb tulevast tegevusvaldkonda ja ka tema kommunikatsioonivõimet hinnatakse. sellepärast toimub ka tänane kuulamine, viimane avalik kuulamine, enne kui esimeste konverents asub hindamise juurde. härra Timmermans saab kõigepealt sõna maksimaalselt viieteistkümneks minutiks, selleks et teha sissejuhatav sõnavõtt. pärast seda esitame härra Timmermansile nelikümmend viis küsimust ehm, ja igaks küsimuseks on maksimaalselt üks minut ette nähtud ja peale seda saab härra Timmermans maksimaalselt kaks minutit selleks, et küsimusele vastata. kuna aega on piiratud, siis palun pidage kõne ajast kinni ning palun keskenduge tõesti ainult küsimusele. seda kuulamis kantakse reaalajas parlamendi internetilehel üle ja seda on võimalik seal äh, jälgida. Te teate, daamid ja härrad, ma olen väga sõbralik ja armastusväärne inimene, ainult mitte siis, kui te oma kõneaega ületate ja täna olen eriti karm, sellepärast et muidu härra Timmermans ja ka teie ei saa piisavalt aega selleks, et äh, sõna võtta, nii et pärast Äh, te näete, kui viisteist minutit, viisteist sekundit olete kõneaega ületanud, siis hakkavad siin äh, tärnikesed vilkuma ja siis võtan teilt mikrofoni ära. ma väga vabandan, et seda juba praegu nii karmilt välja kuulutan, aga mul ei jää mitte midagi muud üle. härra Timmermann, see kehtib ka teie kohta. Teil on minut küll rohkem alati, aga pärast kahte minutit palun teil tõesti sõnavõtt lõpetada ja ma ei tea, kas te näete, teie ees on ekraan, kus te näete ka täpselt oma kõneaega ja ka neid punaseid tähekesi, mis hakkavad vilkuma. kas on veel küsimusi menetluse kohta? ei ole, siis ma annan sõna härra Timmermann.